popołudniową naszą sesję. Przepraszamy za. Lugupeetud daamid ja härrad. Mina pana Agniu ei tõusnud. ma soovin e, nüüd alustada, me pidime ootama härra Agniud, aga nüüd e, me hakkame ikkagi koosolekuga peale. daamid ja härrad, me alustame ja me alustame väga meeldiva punktiga. me kohtume täna Eesti Vabariigi ministriga, maaelu arengu ministriga Tarmo Tammega kes eh, juhatab eh, järgmise poole aasta jooksul Põllumajandusnõukogu ja on Eesti eesistuja esindaja. alati on meie jaoks väga meeldiv, kui eh, meie juurde tuleb eesistuja ja täna tuleb meie juurde Eesti esindaja. ma tänan teid, et te tulite ja tänan teid selle võimaluse eest vahetada teiega täna mõtteid me mäletame väga suure heameelega ka viimast äh, kohtumist Agrofoorum Mare Baltikumi ja äh, seal me rääkisime samuti olulistest äh, küsimustest Euroopa põllumajanduse jaoks. ja seal siis oli võimalik osaleda Comagri või komisjoni põllumajanduse delegatsioonil ja täna me kohtume siis taas äh, ministriga. ja nüüd me palume ministril sõna võtta selleks, et me saaksime teada, millised on Eesti prioriteedid eesistumise ajal. ja me anname seejärel sõna koordinaatoritele, et nad saaksid esitada küsimusi härra Tarmo Tammele ja seejärel saavad sõna võtta kõik eh, teised, nüüd aga saab sõna Tarmo Tamm, palun. aga veel eh, ma tervitan ka ülejäänud Eesti delegatsiooni, kes on siia tulnud eh, koos ministri Tarmo Tammega, palun. aitäh, lugupeetud härra Sie-, Siekierski, poliitiliste gruppide koordinaatorid head Europarlamendi saadikud! mul on suur au olla täna siin teie ees ja tutvustada Eesti Euroopa Liidu Nõukogu esimese eesistumise prioriteete. olles ise, ise pikalt tegutsenud parlamendi liikmena Eestis, tunnen suurt rõõmu Euroopa Parlamendi mõju kasvamise üle ajas. see on märgiks Euroopa demokraatia tugevusest ning kodanike võimalusest ka euroopa tasandil poliitikaid otseselt läbi valimiste mõjutada. eesti on väike riik pindalalt võrreldav hollandiga ja rahvaarvuga mis küünib napilt üle miljoni. väikese ja avatud riigina on meie julgeolek ning heaolu sõltumas meie suutlikkusest siduda end laiemate meiega samas suunas mõtlevate rühmadega. julgen väita et euroopa integratsioon mis kulmineerus eesti jaoks kolmteist aastat taguse liitumisega on meid muutnud tugevamaks ja enesekindlamaks. euroopa liidu üks võlusid on arvamuste mitmekesisus ning ka välis väikeriikide seisukohtadega arvestamine. E euroopa liit on eestile palju pakkunud oma eesistumisega loodame sellele vääriliselt vastata. enne kui asun tutvustama meie programmi tänan maltat suure töö eest mida nad on oma eesistumise ajal tegid ning mis võimaldab meil kindlamalt sihte seada. eesistujariigi peamised ülesanded on euroopa liidu seadusloome suunamine ja nõukogu sisese poliitikate kujundamise protsessi juhtimine. me esindame ka euroopa liidu nõukogus suhetes teiste institutsioonidega. lissaboni lepingu järgses kaasotsustusprotsessis on keskne ja oluline roll euroopa parlamendil. seetõttu on mul siiralt hea meel olla täna just põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni liikmete ees. olete meie jaoks oluliseks partneriks. usun siiralt meie heasse ühistele eesmärkidele pühendatud koostöösse järgmisel poolaastal. oma eesistumise motoks oleme valinud ühtsus tasakaalu kaudu eesti usub kindlalt euroopa ühtsusesse ning oma valikutes püüdleme tasakaalustatud lahenduste poole. eesti üldisteks prioriteetideks eesistumise ajal on avatud ja uuendusmeelse majandusega euroopa kus peame oluliseks euroopa liidu põhivabaduste edendamist ning majandustegevuse lihtsustamist üle riigipiiride kaitstud ja turvaline euroopa kus otsime ühelt poolt lahendust rändekriisile ja sisejulgeoleku tagamisele ning teisalt jätkame avatud partnerlus partnerlussuhete arendamist. digitaaleuroopa kus keskendume andmete vabale liikumisele ning e teenustele milles eesti liigub euroopa esirinnas kestlik ja kaasav euroopa kus püüdleme võrdsete võimaluste ning puhtama elukeskkonna poole. lugupeetud esimees austatud koordinaatorid ja saadikud soovin teile anda ülevaate meie eesistumise prioriteetidest põllumajanduse valdkonnas. keskendun siinjuures eelkõige ühise põllumajanduspoliitika moderniseerimisele ja lihtsustamisele ning omnibussi määrusele samuti räägin rahvusvahelistest kaubandusküsimustest põllumajandustoodete turgude olukorrast põllumajandusmuldade kaitsest antimikroobikumi resistentsusega võitlemisest ning looma heaolu looma ja taimetervise olulisusest. maailmas on üha kasvav vajadus toidu järele ja samas järjest suurenev ressursside nappus mis üheskoos erinevate muude teguritega avaldavad survet keskkonnale. euroopa liidu majanduse ja poliit poliitikate nurgakiviks on kestlikku toidutootmist võimaldav põllumajandussektor mille arengu säilitamiseks on vajalik ühtse põllumajanduspoliitika jätkamine arutelud ühtse põllumajanduspoliitika tuleviku üle on juba alanud nii euroopa parlamendis kui ka nõukogus ning see on ka eesti eesistumise läbivaks teemaks. juuli alguses euroopa komisjoni poolt avaldatud liidu eelarve tuleviku mõttepaber ei loo paraku põllumajanduspoliitika arenguks kõige positiivsemaid raamtingimusi. viiest stsenaariumist neli näevad ette meie valdkonna eelarve vähenemist. see seab tulevikus ilmselt veelgi rangemad nõuded ja suurema vastutuse põllumajandussektorile ning esitab suure väljakutse ka üpp tuleviku aruteludele. nüüdseks on selgunud üpp moderniseerimise avaliku konsultatsiooni tulemused mis on oluliseks sisendiks tuleviku ÜPP kujundamisse. üks olulisi järeldusi oli, et ühine põllumajanduspoliitika peab jääma ühispoliitikaks, vajab aga kaasajamist, kaasajastamist ja lihtsustamist. samal ajal erinevad ühiskonna ja põllumajandustootjate ootused poliitika väljunditele suurel määral. õige tasakaalu leidmine poliitika instrumentide vahel on seega veelgi olulisem kui varem. Eesti jätkab siinkohal eelnevate eesistujate poolt alustatud tööd ÜPP tuleviku alaste arutelude vedamisel. oleme nimetatud teema valinud oma septembris Tallinnas toimuva mitteametliku põllumajandus ja kalandusministrite kohtumise teemaks. arvestades viimastel aastatel valitsenud ebastabiilsust peamistel põllumajandustoodete turgudel ja vajadust tulevikukriisideks paremini valmis olla ning survet eelarvele soovime sii- soovime siinjuures rõhu asetada riskijuhtimismeetmetele tuleviku ÜPPs tean et olete põllumajanduskomisjonis seda teemat samuti põhjula, põhjalikult arutanud. ootan härra siekierski teiega tallinnas toimuvat mõttevahetust põnevusega. mis puudutab hetkel kehtivat ÜPP-d siis on meie jaoks oluline lihtsustamine. siin on suurimaks prioriteediks omnibussi faili kiire kiire menetlemine meie eesmärgiks on jõuda institutsioonide vahelise kokkuleppeni hiljemalt oktoobris. peaksime seetõttu keskenduma tõelist lihtsustamist kaasa toovatele aspektidele. head saadikud näen siinkohal teie kaalukat rolli ja olen veendunud et senine tõhus koostöö jätkub ka järgnevatel kuudel. eesti soovib eesistujana kaasa aidata euroopa liidu põllumajandussektori jätkusuutlikkuse ja konkurentsivõime säilimisele. viimastel aastatel on põllumajandusturgudel esinenud suuri kõikumisi ja kriise seda eriti piima puu ja köögivilja ning sealiha sektorites siiamaani on euroopa liidus teatud sektorites tunda vene embargo mõju selle e-, märgiks on hiljutine puu ja köögiviljasektori erimeetmete pikendamine euroopa komisjoni poolt. eesistujana olen valmis turuolukorra muutustele teema tõstamise kaudu kiiresti reageerima. sarnaselt euroopa parlamendiga peame oluliseks tootjate positsiooni tugevdamist tarneahelas. see aitab kindlasti tõsta sektori konkurentsivõimet ning vastupidavust hinnakõikumistele turul. jääme siinkohal ootama komisjonipoolset edasiliikumist vastavasisulise seadusandliku algatusega euroopa liidu üheks oluliseks er-, ekspordiartikliks on piiritusjoogid. sektor on samuti oluliseks tööhõive loojaks maapiirkondades. selged tootmisreeglid ja investeeringukindlus on nimetatud sektori arenguks olulised. soovime siinkohal jätkata läbirääkimistega piiritusjookide määruse eelnõu üle ning jõuda eesistumise jooksul nõukogu üldise lähenemiseni. mis puudutab rahvusvaheliste valdkondlike organisatsioonide tööd siis siin on meie eesmärgiks korraldada euroopa liidu seisukohtade ettevalmistamine ning heakskiitmine. meie jaoks on oluline avatud kaubanduspoliitika kursi hoidmine ning euroopa liidu põllumajandussektori huvisid, huvisid arvestavate vabakaubanduslepingute sõlmimine. Need aitavad Euroopa tootjatel lihtsamini uusi turge leida. siinkohal peame sarnaselt Euroopa Parlamendiga oluliseks läbipaistvuse printsiipi. kutsume seega Euroopa Komisjoni üles liikmesriikidele regulaarselt ülevaateid andma nii rahvusvaheliste kui ka mitme ja kahepoolsete kaubandusläbirääkimiste hetkeseisust. Eesti eesistumise ajal korraldame kõrgetasemelise konverentsi, mille eesmärk on juhtida tähelepanu muldade jätkusuutlikule kasutamisele. viljakas ja terve muld on inimese ja muu eluslooduse tervise aluseks teadlaste sõnul sõltub üle 95 meie igapäevasest toidu kogusest ja kvaliteedist otseselt mullast. inimkonna saatus sõltub suuresti sellest mis toimub maapinna, maapinna ülemises 20 sentimeetri paksuses kihis. seetõttu soovimegi eesistujana põllumuldade kaitse ja kasutamisega seotud väljakutsete teema tõstatada. olen teadlik et ka euroopa parlament on antud teemat aktiivselt käsitlenud ning loodan siinkohal teiepoolsetele partnerlusele. eesti peab oluliseks võitlust üleilmselt kasvava antimikroobikumi residentsusega. panustame nii inimeste loomade kui ka keskkonnatervist hõlmava üks tervis poliitika elluviimisse. komisjon on hiljuti avaldanud uue euroopa liidu tegevuskava mis tuleb tutvustamisele juuli põllumajandus ja kalandusnõukogus. korraldame antimikroobikumi residentsuse teemal novembris brüsselis kõrgetasemelise kohtumise kus keskendutakse üks tervis siseriiklike tegevuskavade rakendamisele ning tõenduspõhisele sektoritevahelisele poliitika kujundamisele. õiguslikest aktidest jätkame tööd ka antimikroobikute resistentsuse seisukohast olulise veterinaarravimite ja ravimisööda määruse eelnõude menetlemisega nõukogus toimunud tehnilise taseme aruteludes on progress olnud hea. suuname enda pingutused vajalike kompromisside saavutamisele et eestimise eesistumise lõpuks kokku leppida mandaat läbirääkimisteks. soovin rõhutada ka kõrge loomaheaolu ning stabiilse looma ja taimetervise olukorra olulisust nii põllumajandustootmises kui ka ühiskonnas laiemalt. loomad on tunnetavad tunnetatavad olendid ning väärivad vastavat austust. hindame kõrgelt parlamendi panust loomaheaolu teema käsitlemisel. hiljuti käivitunud loomaheaolu platvorm on hea foorum kõikidele osapooltele arvamuste vahetamiseks ja edasiste tegevuste koordineerimiseks eesistujana toetame ja vajadusel täiendame komisjoni algatatud platvormi tegevusi kehtiva õigusraamistiku paremaks rakendamiseks ning vabatahtlike kohustuste kaudu looma heaolu taseme tõstmiseks. loomataudialane olukord on euroopas pinev ja nõuab pidevat tähelepanu. nõukogus arutatakse neid teemasid regulaarselt hindame taudide ohjamises toimuvat koostööd komisjoniga liikmesriikidega ja kolmandate riikidega. fütosanitaaria valdkonnas peab eesti oluliseks malta algatatud üldise teadlikkuse tõstmise teemaga jätkamist. keskendume ohtlike taimekahjustajate kriisiplaanide väljatöötamisele et olla paremini valmis võimalikeks kahjustajate puhanguteks Eesti eesis, eesistumise üheks keskseks prioriteediks on digitaalne Euroopa. eesistumise ajal korraldame koostöös Euroopa Komisjoniga konverentsi, mis käsitleb ametlike kontrollide digitaalset teabehaldussüsteemi IMSOC. toetame arutelusid, mis aitaksid kaasa liikmesriikidel kasutusele võtta kaasaegseid digitaalseid võimalusi kontrollimeetmete teostamiseks. lugupeetud kuulajad! eelnev on vaid põgus ülevaade Eesti eesistumisega seonduvast, kus rõhutasin meie peamisi prioriteete. meie jaoks on kõige olulisem ÜPP-ga, ÜPP-ga seonduv, nii kokkuleppe leidmine Omnibussi eelnõu osas kui ka ÜPP tuleviku diskussiooni pidamine. samuti jälgime tähelepanelikult olukorda põllumajandusturgudel ja kutsume üles komisjoni andma ülevaateid nii multilateraalsetest kui, kui ka kahepoolsetest läbirääkimistest kolmandate riikidega. peame oluliseks muldade jätkusuutlikkuse, jätkusuutlikkuse küsimust. meie jaoks on prioriteetne antimikroobikumiresistensusega tegelemine soovime liikuda edasi veterinaarravimite ja ravimsööda määruste aruteludega. eesistujana anname endast parima et olla vääriline partner nii euroopa parlamendile komisjonile kui ka teistele institutsioonidele. kuulan alati hea meelega ettepanekuid parlamendiliikmetelt olgu need siis esitatud järgnevas debatis või hiljem ja loodan siiralt, et järgmisel poolaastal saab meie koostöö olema väga viljakas. soovin teid veel kord tänada selle foorumi, foorumi võimaluse eest ning usun, et meid ootab üheskoos huvitav ning töörohke poolaasta. aitäh! suur aitäh, austatud minister, teile ja nüüd äh, liigume edasi äh, fraktsioonide nimel kõnelejate juurde ja härra Tess saab kõigepealt sõna. suur aitäh, lugupeetud esimees, suur aitäh, äh, härra minister, ka teile austatud Tarmo, mul on väga hea meel, et me kohtume siin taas peale hommikusööki Äh, ning äh, ma äh, näen, et te hindate parlamendi poolt tehtud tööd, te olete ise ka pikalt parlamendisaadiku tööd teinud, te olete öelnud, et Eesti on väike riik ja ma tahaksin rääkida siin ühest asjast Strasbourgis me võtsime Strasbourgis me mälestasime Helmut Kooli äh, ja ähm, kui ma kahe tuhande neljandal aastal äh, tulin Saksamaalt Euroopasse, siis ma ütlesin Berliinis äh, härra koolile head aega ja ta andis mulle väga head nõu. ta ütles mulle, et kui te Euroopas äh, tööd teete, siis hoolitsege alati väikeste riikide eest, sellepärast et ilma väikeste riikideta Euroopa Liit ei saa toimida. see oli tema sõnum mulle niisiis, äh, te nüüd esitlesite ähm, Eesti eesistumisperioodi äh, programmi ning äh, ma olen täiesti veendunud, et teie juhtimise all suudame me saavutada suuri edusamme põllumajanduspoliitikas. meil on olnud esimene omnibussi kohtumine juba Paolo de Castriga ja see kohtumine andis meile võimaluse näha seda, et Eesti eesistujana on hästi ette valmistatud sellest. ma ei taha hakata siin väga paljusid asju välja tooma, aga ma tahaksin öelda parlamendi raportöörina omnibussi teemal üht-teist. Äh, ma olen kindel, et me suudame edu saavutada, meil on ajakava küll väga tihe, äh, septembris äh, me kohtume kohtumisteks ja oktoobris me peame hakkama asju juba kokku tõmbama Äh, jah, loomulikult on väga oluline see, et nõukogu äh, töötaks välja selge seisukoha, ma tean, et see ei ole teie jaoks lüht-, lihtne ülesanne. ei ole lihtne nõukogu seisukohtadele jõuda, me oleme kuulnud näiteks, et mis puudutab ühtset turukorraldust, siis nõukogu äh, ei ole ühisseisukohale veel lähedale jõudnud, loomulikult ei ole see teie süü Teie alustasite oma tööd alles esimesel juulil, kuid meil on vaja, et nõukogu seisukoht äh, välja töötataks, sest et meil oleks alus järgnevateks aruteludeks. Te rääkisite ka sellest, et on vaja tootjate rolli suurendada, sellest me oleme rääkinud täna hommikusel kohtumisel ja ma arvan, et me peaksime Omnibussi määrust kasutama selleks, et tagada see, et komisjon äh, tõesti tunneks survet tulla välja seadusloomeliste ettepanekutega nii kiiresti kui võimalik. me peame tegutsema ja ma tahaksin öelda ka seda, et äh, kui mina Euroopa Parlamendi kahe tuhande neljandal aastal tulin, siis äh, see oli aeg, mil me hakkasime esmakordselt tegelema rändlustasudega ja vaid mõni päev tagasi me suutsime äh, need rändlustasud kaotada ja kui ei oleks Euroopa Parlamendi tööd, siis me maksaksime siiamaani neid tasusid ja ma arvan, et tegelikult sama kehtib ka äh, tootjate rolli koha pealt tarneahelas meil on ju suurettevõtjad, aga samal ajal on ka väikeettevõtjaid maapiirkondades. mis puudutab kaubanduslepinguid, nagu te ka juba ütlesite, siis me peame tagama, et me võtaksime arvesse ka väikeste riikide huvisid, Mercosur, Austraalia, Uus-Meremaa, ka need valdkonnad vajavad tööd. ma tahaksin härra ministerile meelde tuletada, et kahe tuhande kümnendal aastal, ja ma hakkan kohe lõpetama, otsustasime me, et põllumajandusimport kolmandatest riikidest on lubatud tingimustel, et Euroopa standardid tarbijakaitse valdkonnas ja keskkonna ja sotsiaalkaitse valdkonnas on tagatud ja ma tahaksin teile soovida kõike head ja edukat koostööd. ma arvasin, et kuna koordinaator, koordinaatorid juba rääkisid hommikul, siis nad teevad lühemalt, aga seda nad muidugi ei teinud, rääkisid üle aja. härra Andrei Uu, palun aga palun teil kinni pidada oma kõneajast, härra Anjo. suur tänu ka mina kõigepealt äh, tänan teid selle eest, et te siia tulite, härra minister, ja äh, tervitan teid, ma, ka mina leian, et äh, me peame mõtlema oma tulevikule ja ka mina ütlen teile seda, et äh, mul on väga hea meel, et te tutvustasite oma eesistumist niivõrd põhjalikult. meil on hea meel selle üle, et te tahate teha niivõrd paljusid asju. Te rääkisite mitmetest äh, väga olulistest küsimustest, mis tõesti on Euroopa põllumajanduse jaoks äh, üliolulised. Te rääkisite ÜPP reformist ja sellest me rääkisime tegelikult pikalt ka täna hommikul. Pole kahtlustki, et see reform kindlasti toimub, olenemata Äh, eelarvepiirangutest ja me rääkisime väga palju tegelikult äh, siin parlamendis ka Brexitist, sest äh, see, et Brexit toimus, annab meile väga spetsiifilise konteksti ning parlament ja nõukogu peavad tegema veelgi tihedamat koostööd. seda siis pärast seda, kui komisjon on välja tulnud oma poolsete teatistega. aasta lõpus tuleb uus teatis või järgmise aasta alguses ja meie peame tegema igal juhul äh, vahepeal koostööd. Teil on seetõttu väga õigus, kui te räägite meile sellest mudelist, mida te tahate tulevase ÜPP reformi tarbeks kasutada. loomulikult huvitab meid väikeriigi ja üldse väikeriikide arvamus Te rääkisite mitte ainult väikeriigist, vaid ka väiketalunikest. väiketalunikel on samuti Euroopas oluline roll, sellepärast et nad tagavad osa meie toidust, annavad töökohti, kaitsevad äh, keskkonda ja aitavad arendada maapiirkondi. Te rääkisite veel kaubanduspoliitikast. meie ees on seetõttu mitmed olulised kohtumised, näiteks Mercosur äh,, aga ka läbirääkimised Austraalia ja Uus-Meremaaga. samuti ka erinevad põllumajandustooteid puudutavad kokkulepped, need on kahtlemata väga olulised ja teie muidugi hoiate neil läbirääkimistel silma peal. Te rääkisite Omnibussi määrusest ja kuna ma pean nüüd lõpetama, siis ma tänan teid kõigi nende algatuste eest, mida te teete, ka selle eest, et te korraldate kõrgetasemelise konverentsi põllumajandusmuldade kvaliteedi kohta. tegemist on väga suure väljakutsega kogu Euroopa Liidu jaoks tervikuna, kuid mitte ainult Euroopa Liidu jaoks ma arvan, et me kõik peaksime sellele omistama suurt tähtsust. veel tahaksin ma teid tänada selle eest, et te rääkisite sellest teemast eraldi, meil on see siin komisjonis väga oluline. Nikolson. härra Nikolson. <clears throat> aitäh. Äh, minister, te olete äärmiselt teretulnud siin. Teil on üks eelis. Te ei pea tegelema eelnevat, eelkäijate probleemidega, nagu näiteks mahepõllumajandustootmine ja nii edasi, on hea, et olete siin ja kuulasin suure huviga, mida te meile ütlesite, aga tahaksin tulla tagasi e-, eelmise põllumajanduspoliitika reformi peale, inimesed ütlesid samu argumente, et põllumajanduse eelarve on liiga suur, seda tuleb kärpida ja nii edasi eelkõneleja tõi välja mitmeid probleeme, mis seisavad eelarve ees, mitte ainult see, et Ühendkuningriik, minu riik lahkub ja ütlen selgelt, et ma ei soovi, et ülejäänud Euroopa põllumajandustootjad satuksid kuidagi meie lahkumise tõttu kehvemasse olukorda või diskrimineerituks. ma pean teile rõhutama, kui oluline on eelarve ja kui oluline on see lähikuudel, sest kui finantsvahendeid ei ole, ei ole võimalik ka tulemusi saavutada. me Äh, esindame põllumajandust ja mainisite Venemaa embargot ja nii edasi, me istume siin ja me ei suuda mingisuguse kindlusega ennustada, millal, kuidas või kus äh, vallandub järgmine katastroof, probleem või äh, turutõke. ja kuna me seda ei suuda, siis on see väga kehv nii tootjatele kui tarbijatele ja meie peame olema olukorras, kus meil oleks võimalik reageerida ja nägime, kuidas reageeriti piimakriisile. lõpuks leiti ka lahendus ja me peame sellest õppima. minu arvates see on meie jaoks kõige suurem eh, väljakutse koos kõikide nende teiste teemadega, mida te tõstatasite. tahaksin tuua veel ühe teema välja. eelmisel aastal Euroopas mitmed äh, linnukasvatajad olid äh, linnugripi tõttu raskes olukorras. linnukasvatajad pidid oma farmid sulgema, mitte äh, sellepärast, et linnud öö, hoida tervena, vaid ka paljud vabapidamisel linnukasvatajad kandsid suuri finantskahjusid äh, selle tõttu, mis äh, siis toimus. praegu on juuli algus. me kõik lähme varsti puhkusele, tuleme septembris tagasi, kui me tagasi tuleme, on meil kuus kuud või kaks, kuus nädalat või äh, kaks kuud aega me ei ole rääkinud teinud midagi äh, pärast kevadet äh, sel teemal ja on äärmiselt oluline väga paljudele äh, linnukasvatajatele kogu Euroopas selle nimel midagi teha, aitäh! W nawiązaniu do wypowiedzi pana posła Nicholsona ma tahaksin lisada omalt poolt ka midagi, mida härra Nicholson mainis ja seondub eelarvega kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve äh, on üheteistkümne protsendi äh, võrra väiksem kui eelnevas perspektiivis, eelneval ajaperioodil. sageli, kui räägitakse eelarvest, siis unustatakse ära see, et äh, e eelarve on vähenenud põllumajandusvaldkonnas ja see argument on tegelikult väga oluline, kui me sellel teemal räägime. proua Müller, palun, suur aitäh, austatud põllumajandusminister, suur aitäh siia tulemast täna ja äh, otsite ka regulaarset arvamuste vahetust. loomatervis on loomulikult oluline teema, samamoodi äh, nagu antimikroobikumi resistentsus ja mm, lisaks valgutaimede strateegia ja äh, mulla struktuurid aga sellele vaatamata kõige suuremaks teemaks saab olema äh, omnibussi paketi vastuvõtmine ja positsiooni, mm, ühise positsiooni leidmine. Äh, nõukogus äh, peate te erinevad seisukohad ja positsioonid kokku tooma, aga see ei puuduta mitte ainult nõukogu, vaid ka siin meie komisjonis on väga erinevaid vaateid sellega seoses ja ma tahaksin öelda, et ALDE seisukoht ja ma esindan ALDE-t siinkohal, on selge, et komisjoni dokument on hea, meil on vaja lihtsustada äh, haldusnõudeid põllumajandusettevõtetele ja äh, me oleme ka üsna kriitilised äh, teatud ettepanekute suhtes, mis siin on tehtud mm, Äh, tootjaorganisatsioonid ja teised organisatsioonid tulevad siin mängu, te peate väga äh, täpselt ka vaatama seda, äh, mida piimapakett põhjustab ja kus sellega seoses probleemid on. kolm koma viis protsenti on võimalik siduda piimatoot-, tootmise toot-, tootlusest ja me peame kasutama ära kõik, mis meil kasutada on ning me peame äh, Äh, tegelema selle piimaküsimusega me peame vaatama, kas see praegune lahend on kõige õigem, ma ei taha sellesse süvitsi praegu minna, aga olukord on selline, et Saksamaal võrreldes eelneva aastaga on üle kahe protsendi vähem piima. ja sama tegelikult kehtib ka Prantsusmaa kohta ja vaatamata sellele, et raha sinna ei voola. Äh, ja ma usun, et me peame mõistma, et me peame äh, reageerima talunike vajadustele, ehk siis palun kaaluge kõiki äh, neid aspekte, kui me räägime turustruktuuridest, et meie Aldes usume, et praegusel hetkel mm, on vaja tegutseda. me ei taha äh, seda, et üksikriigid tuuakse siia üleüldisesse paketti nüüd sisse, sellepärast et äh, meil ei ole vaja uut ÜPP-d, me peame vaatama praegust ÜPP-d ja jätkama äh, lihtsustamisega, see on see, mida me tahame ja milles me edusamme tahame saavutada. kõnelejal puudub mikrofon. härra Haus jah, härra minister, suur aitäh selle eest, et te siia tulite, te rääkisite väga paljudel teemadel, millel teie tööd tahate hakata tegema ehm, äh, ja ehm, mahemäärusega te ei pea nüüd enam tegelema, äh, nüüd äh, te mm, peate veidi viimistlusega ainult tegelema, suured probleemid on teie eest juba ära lahendatud ehm, ja Iirimaa jaoks on see ka muidugi väga oluline valdkond ja loomulikult äh, me peame äh, tegelema nüüd äh, ÜPP küsimusega, selles ei ole küsimustki. me peame paika panema selle, kas me peame asjad jätma nüüd selliseks, nagu nad praegu on või mitte. me peame ära kuulama ka selle, mida kodanikud meile ütlenud on, kes küsitluses osalesid ja sellele vastasid ja Mm, ilma maksumaksjate toetuseta ei saa ÜPP äh, toimida ja me peame äh, midagi muutma, me peame bürokraatiat vähendama, me peame prioriteete mm, ümber vaatama ja me peame vaatama, mm, kas äh, meie instrumendid on kõige mõistlikumad selleks, et saavutada edasiminekut. Te rääkisite ka kaubandusküsimustest palju on kritiseeritud Mercosuri läbirääkimisi, mis puudutab ka äh, äh, Uus-Meremaad ja Austraaliat ja on öeldud, et seal puudub läbipaistvus äh,, põllumajandusvaldkonnas me tahame, et meie huvid oleksid kaitstud, aga me ei saa sellekohast infot, me saame ainult omalt poolt öelda jah või ei. puudub läbipaistvus ja niimoodi ei saa pikaajaliselt tegutseda, meil parlamendisaadikutena on õigus nõuda, et meil on ka õigus oma sõna sekka öelda Mm, selle asemel, et äh, me lihtsalt komisjoni lõpptekstile jah või ei saame öelda. Äh, me peame teie kolleegidega tegema ka äh, tööd selle nimel, et tulevikus need asjad teistmoodi käiksid mm, mitte nagu Jaapani puhul oli, et me lihtsalt peame võtma arvesse, mida siis otsustati Äh, te rääkisite ka konverentsi korraldamisest, see on vägagi tervitatav, äh, see on teema, millega Euroopas tuleb tegeleda. Te ütlesite, et pinnase teema on väga oluline, kakskümmend sentimeetrit äh, pinnast, millel me elame, on otsustava tähtsusega. ja ma hommikul juba ka ütlesin, te peate tähelepanu pöörama ka sellele, Äh, mida äh, meie tahame Euroopa Parlamendis raportiga ära teha, see puudutab äh, valgutaimede küsimust, see peab olema meie tähelepanu keskmes, meie sõltuvus nende taimede impordist on väga suur, meil on vaja Euroopa strateegiat selles küsimuses ja me peame tegema tööd selle nimel, et see saavutada. Te rääkisite ka taimekaitse teemast erinevalt paljudest kolleegidest siin kes ütlevad, et lahend äh, oleks uute vahendite tagamine, leian mina, et me esmajoones peaksime püüdma tagada selle, et äh, me tegeleme resistentsuse teemaga Äh, ning et me pikaajaliselt saaksime vähendada taimekaitsevahendite äh, kasutamist ja et me ei peaks järjest uusi ja uusi äh, vahendeid turule lubama. see resistentsuse küsimus on tõesti väga oluline ja võib-olla on lahendus siin hoopis muus kui selles, et lihtsalt uusi vahendeid muudkui turule tooda, taimekaitsevahendeid siin. härra Laso. suur tänu, lugupeetud esimees Te räägite siin ÜPP lihtsustamisest, sellest on rääkinud ka komisjon ja väga pikalt, aga tegelikult ei ole ju mitte midagi juhtunud. sellele on äh, vastu ka talunikud, nad on vastu, äh, nad on äh, vastu ka liigsele kontrollile, nii et tegelikult äh, on praegu nii, et äh, me ei äh, suuda kaitsta omaenda turgusid, me ei suuda teha nii, et me omaenda turgudel kasvataksime või tooksime neile turgudele piisavalt oma tooteid ja suudaksime võidelda ekspordiga, praegu seda nii ei juhtu. me oleme sellega lõpetanud koordinaatorite küsimuste vooru, kuid siiski Sì, grazie Presidente. härra Castro. Anch'io volevo ringraziare davvero i min-. aitäh. ka mina tahaksin tänada minister Tamme ja Eestit kui eesistujariiki. me usume teie saavutustesse. Albert Ass juba mainis seda, et meil on väga olulised triloogid ees seismas omnibussi määruse üle. ja samuti osad selle elemendid, riskijuhtimine on teema, millele pöörab Eesti oma eesistumise käigus väga palju tähelepanu. see on üks peamisi teemasid Omnibussi määruses. tahtsin lihtsalt välja tuua, kui oluline see on. et nõukogu saavutaks ühise seisukoha võimalikult paljudes punktides, sest esimese kolmepoolse kohtumise käigus kahjuks ühist seisukohta ei kujunenud. vastupidi, äh, läbirääkimised olid väga keerulised ja meil oli väga vähe aega. meil on kahed kolmepoolsed kohtumised septembris, oktoobriks tahaksime kõik juba kokku tõmmata ja ma loodan väga, et meil on võimalus kasutada ka mitteametlikku ministrite kohtumist, et need teemad lõpule viia, sest sellest võidaksid põllumajandustootjad. suur aitäh teile, härra Castro, ka selle eest, et te tegite nii lühidalt. ja nüüd anname me äh, anname me endale aru, et me kindlasti tahame nõukoguga kokkuleppele jõuda. tõepoolest, see on tulevikus olnud raske ja nõukogus on olnud raske, kuid siiski me loodame, et kokkulepe sünnib, sünnib ja nüüd saab sõna härra Kusmi ja loodetavasti peate ka teie kõneajast kinni. suur aitäh, mul on ka mõningaid küsimusi teile, härra minister Te kõnelesite sellest, et eelarve, mis on ette nähtud ühtsele põllumajanduspoliitikale pärast äh, aastat kaks tuhat kakskümmend, väheneb. sellega seoses tahaksin ma küsida teilt, äh, kas teie pooldate seda teesi, et Äh, Brexit on seotud äh, vahendite vähesusega, et äh, liikmesriigid peaksid nüüd selle puudujäägi katma ja see oli esimene küsimus. ja teine küsimus, mille ma teile esitada tahtsin, on järgmine. Te ütlesite, et Eesti eesistujana teeb tööd selle nimel, et talunike olukorda Äh, toiduainete tootmises tugevdada, äh, kuidas te täpselt seda teha tahate, aitäh? E, Wielkiej Brytanii to jest 15%, to jest 23 miliardy euro. me räägime siin viieteistkümnest protsendist, milleks on siis e, kakskümmend kolm miljardit, miljonit eurot. vabandust, miljardit eurot, e, kui, kuni siis äh, kuni siis meil on äh, ka Ühendkuningriik, äh, seni on meil üksteist äh, miljardit eurot, kui Ühendkuningriik ära läheb, kui toimub Brexit, siis see summa väheneb ja põllumajandus, põllumajandusele ette nähtud eelarve osakaal siis loomulikult samuti. me räägime siin viieteistkümnest protsendist ja kahekümne kolmest miljardist proua Aguilera saab sõna. Sí, darle la bienvenida. suur aitäh. aitäh, ma tahaksin tervitada ministrit siin. meil on väga hea meel, et te olete siin ja räägite nendel teemadel, mis meid kõiki puudutavad. ma leian, et praegu esil olevad teemad, mis on meie jaoks olulised, ühine põllumajanduspoliitika lihtsustamine, need on prioriteetsed ja me oleme nõus ka nende ettepanekutega, mis on tehtud Omnibussi määruse osas ja ma tahaksin, et võtaksite neid arvesse, sest äh, me soovi, soovime saavutada suurt edu, see on võimalik, rohkem äh, reforme ei ole ette näha, äh, teie eesistumise ajal vähemalt mitte mingeid väga põhjalikke reforme, aga on oluline arvesse võtta seda, mida meie oleme Omnibussi osas juba toetanud, teiseks toiduahela tugevdamine, komisjon ja kaks asjasse puutuvat volinikku on sõnastanud teatud äh, eeskirju, järgmise äh, aasta kevadeks võiks midagi toimuda ja ma loodan, et Eesti oma eesistumise ajal toetab seda tegevust, sest see on väga oluline. ja veel kaks faili, mida te mainisite. volinik Andrukatise algatus äh, on väga oluline, see, mis puudutab äh, Äh, ühte tervist ja mikro, antimikrobikumi resistentsust samuti. põhjalikud äh, arutelud äh, ravimsööda osas ei puudutanud teemat, mis on rohkem Enve komisjoni ähm, pädevuses, äh, aga me peame äh, sellega ka ühele poole saama, et edasi liikuda. ma arvan, et oluline on, et te kolmepoolsete kohtumiste käigus tegeleksite ka veterinaarravimite teemaga, et äh, mõni kuu hiljem oleks võimalik rääkima hakata ka ravimsöödast. oluline on arvesse võtta ka liikmesriikide praktikaid nende siseriiklikus õiguses kui me nendega ei arvesta, kui me ei arvesta sellega, mida tehakse liikmesriikides, näiteks mis puudutab piiritusjooke, siis eh, ei kulu meil mitte kümme aastat, vaid sajandeid selleks, et see teema ära lahendada, nii et eh, palun ka sellega arvestada. ja nüüd proua Hoibus. Eh, suur aitäh, lugupeetud härra minister, et te siia tulite meie komisjoni kõnelema. ma tahaksin kahest teemast rääkida, mida siiani ei ole puudutatud esmajoones äh, äh, maa kontsentratsioon ja ähm, siin on räägitud ÜPP vahendite vähenemisest äh, ja siin on makstud kakskümmend protsenti taludele ning see tegelikult edendab omakorda maa kontsentreeritust või kontsentratsiooni äh, parlament veidi aega tagasi võttis vastu raporti sellel teemal ja tegeles selle teemaga ja minu küsimus teile on järgmine. mil määral teie ja Eesti toetate meid äh, selles valdkonnas, et tagada parem võrgustatus liikmesriikide vahel Euroopa Liidus, kuna see on piiriülene probleem, see vajab äh, lahendamist mida teie arvate seda, ähm, et regulaarselt oleksid tehnilised kohtumised sellel teemal ja see oleks väga mõistlik, et liikmesriigid regulaarselt äh, omavahel räägiksid sellel teemal, teemas, et nad saaksid teineteist toetada. teine küsimus, kas te saaksite meid toetada ka selles, et me saaksime paremaid andmeid äh, maa kontsentratsiooni äh, küsimuses ka üle-euroopalisel tasandil. Äh, praegusel hetkel me tegeleme statistikamäärusega ja minu jaoks on väga oluline, et olukord muutuks läbipaistvamaks, et me üleüldse teaksime, kui ettevõtted on osa mingist holding ust näiteks. Mm, mm, praegusel hetkel me ei saa seda informatsiooni ja see on suur puudujääk Äh, sest me tahame ju näha, kuhu ÜPP rahasid makstakse, kellele neid makstakse. Äh, ja, ja veel üks teema, mida ma esialgu ei tahtnudki äh, puudutada, on resistentsus antibiootikumidele. Te ütlesite, et teil on kavas teha üle-Euroopaline tegevuskava, mida nüüd tutvustama hakatakse varsti. kas, kas te kuidas te täpselt tahate tegutseda, kas te puudutate ka inimestele mõeldud antibiootikumide kasutamist loomadel, sest et see on väga oluline teema, kas see ka tegevuskavasse läheb, sest et see on väga, väga, väga oluline teema, aitäh. just, e, see maa kontsentreerumine e, on e, üks oluline probleem ja näitab tegelikult seda, et maad kasutatakse rohkem ära, aga tegelikult see ju ka suurendab konkurentsivõimet. nii et ühest küljest võib öelda, et see toob kaasa teatud ebameeldivusi, teisest küljest aga on see ka kasulik. Te esitasite oma seisukoha ja rääkisite peamiselt negatiivsetest külgedest, aga ärgem unustagem ka seda, et, et palju paljusid küsimusi võib vaadata mitmest seisukohast. aitäh teile, et olete täna meiega rääkima tulnud ja et keskendusite just ÜPP tulevikule. nagu öeldakse on ÜPP küsimus kõige olulisem, aga teisest küljest äh, ei oska öelda, kas see ikka on nii oluline, sest me rääkisime, oleme sellest rääkinud väga-väga kaua ja ei ole veel jõudnud tulemusteni, kuid teisest küljest on hea, et ka teie seda küsimust puudutasite. Te rääkisite ka omnibussi määrusest ja siis sellest, et kliima muutub, ei või kunagi teada, milline on ilm, et turgudel on äh, volatiilsed, kiiresti muutuvad hinnad ja nii edasi. kas äh, te oskate öelda, kuidas saaks äh, neid teadmisi paremini ära kasutada erinevates sektorites, näiteks äh, piimasektor. veel tahaksin ma teie käest küsida järgmist. ma tegelen valgutaimede ja valgu teemaga üldiselt ja ma tahaksin seetõttu teada, kuidas teie suhtute sellesse, et taimset valku Euroopa Liidus piisavalt ei ole kuidas te kavatsete seda puudujääki kompenseerida, et meil oleks rohkem valgutaimi? ma arvan, et see pakub meile kindlasti kõigile mõtteainet ja me äh, peaksime need asjad läbi kaaluma, et jõuda edasi. nüüd, äh, mis puudutab maakasutust, siis äh, siis äh, see, et te tahate Tallinnas korraldada eraldi kohtumise, on suurepärane. loodetavasti me seal ka kohtume ja saame neist küsimustest rääkida, sest see aitab kindlasti kaasa meie töö jätkusuutlikkusele ja järjepidevusele. lõpetuseks tahaksime öelda seda, et palun teil mitte unustada kõrge kiirusega internetti, see on vajalik ka talunikele, aitäh! Neil on äh, ka vaja seda internetti, sest nad tahavad oma tööd hästi teha, ilma selleta nad kuidagi ei saa. suur tänu! aitäh, härra Robe. suur tänu. lugupeetud härra minister, aitäh teile, ma tahaksin e, teid kõigepealt tervitada, siis soovida teile edu teie eesistumiseks ja öelda ka seda, et teie programm on äärmiselt ambitsioonikas ma arvan, et me kõik peame tegema väga palju tööd ja mina omalt poolt tahaksin välja tuua mõned olulised aspektid Te rääkisite sellest, millistes tingimustes toimub praegu põllumajandus, ütlesite seda, et kõigil talunikel või tootjatel peaksid olema ühesugused äh, tingimused, et tööd saaks teha ühtemoodi, aga te ei rääkinud toetusmeetmetest ja kavadest. mida te olete mõelnud teha äh, maksekavadega tulevikus? praegu on ju väga suured käärid Euroopa Liidu piires, ei ole nii, et talunikud tegelikult on võrdsed ja saavad võrdsetel tingimustel konkureerida kogu Euroopa Liidus. Te rääkisite ka sellest, et äh, tootjate rolli tuleb tugevdada, nii et ka nende läbirääkimiste positsioon paraneks, aga kuidas te kavatsete seda teha? mismoodi selline mehhanism siis reaalsuses toimiks? ma saan aru, et ega kuue kuu jooksul ei jõuagi väga palju teha, aga ilmselt te saate lükata mõnele projektile siiski hoo sisse ja selle saab siis üle võtta järgmine riik, kes on eesistuja. me peaksime õppima ka minevikukriisidest näiteks Venemaa kriisist, piimasektorit tabanud löögist. me kõik kannatasime selle all. ma arvan, et äh, meil on ikkagi vaja sellist äh, kriisihaldusmehhanismi, et äh, me ei peaks iga kord ad hoc lahendust välja töötama, kui tuleb uus kriis. minu arvates tuleb midagi teha juba praegu, tuleb ette planeerida, nii et oleks olemas mingid meetmed siis, kui kriis kohale jõuab mis puudutab noortalunikke, siis tahaksin küsida, kas saaks neid toetada nii, et nad saaksid maad osta, sest mõnedes riikides on, on see väga oluline, näiteks Eestis, Leedus, aga ka Poolas on ju väga suur probleem seakatkuga, kas te kavatsete selles osas midagi ette võtta? seakatk on Baltikumile praegu väga päevapealne Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik sluit me aan bij de vraag die ook uh, collega Nikol... aitäh! tahaksin minna edasi härra Nikolsoni küsimusega, mis kõlas varem. nimelt, eh, mis puudutas linnugrippi ja seda, kuidas see mõjutab vabapidamisel kanade munade tootmist. kaksteist nädalat on praegune periood, mis on ette nähtud, seda soovitakse pikendada, seda on välja pakkunud mitte Hollandi, vaid ka teiste riikide linnukasvatajad, seda ettepanekut arutatakse järgmise nädala neljapäeval, aga see taud on juba kümme miljonit eurot maksma läinud otsekuludena, mitte ka kaudsete kuludena. me oleme kulutanud palju aega selle peale, et oleme kulutanud, et läbi rääkida komisjoniga, härra Hogan lubas äh, lahendusi leida, see siis oli minu esimene küsimus. teine küsimus äh, on uus, keegi ei ole seda veel puudutanud. minu arvates on väga olul-, huvitav, et te mainisite Venemaa boikotti, embargot, mäletan kaks tuhat neliteist augustit istusin siin parlamendis äh, esimesi kordi, rääkisime sellest, kuidas see mõjutab puuviljaid, puuvilju, juustu tootmist, äh, sealiha tootmist ja ma olen nõus, kui te ütlete, et äh, tegemist on väga problemaatilise teemaga, aga küsin, mida te soovite näha lahendusena, see on väga konkreetne küsimus, aitäh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 lugupeetud minister, kõige eest, mida te juba rääkisite. kolleegid on ka väga palju rääkinud, aga mina tahaksin siiski sõna võtta ja rääkida ÜPP tulevikust. pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat ja võttes arvesse seda, et äh, toimub Brexit, ükskõik, kas me räägime siin nelja või üheteistkümne miljardi lahutamisest, ikkagi jääb lauale väga vähe stsenaariumeid. kas see puuduv raha leitakse Euroopa Liidu eelarvest, kas selle maksavad kinni liikmesriigid või me lihtsalt äh, lõikame ÜPP eelarvest äh, tüki ära ma arvan, et äh, ühtekuuluvuspoliitika ja ÜPP igal juhul langevad äh, siinkohal ohvriks, need kärped seal tehakse. ma ei tea täpselt, mis on teie arvamus, aga ma tahaksin teada. peale selle räägime me sellest, et äh, tuleks võtta teisest sambast raha ja anda ühtekuuluvuspoliitikale, minu meelest on see hea mõte, kuidas on teie arvates? mida te arvate sellest, et toimub maa koondumine? ma arvan, et see on selline fenomen, mida jälgida on lihtne, mida seirata on lihtne, aga tuleb ka aru saada, et erinevatel liikmesriikidel on ju erineva õigusloome. Euroopa jaoks on tihti valus see, et Lääne-Euroopa riikidele on lubatud rohkem kui Ida-Euroopa riikidele. meie jaoks ei ole lubatud sama, mis on lubatud neile, see ei ole vastuvõetav. näiteks on nii, et mõnes liikmesriigis äh, on võimalik osta põllumajandusmaa, aga siis on ka kohustus eh, seda harida. teistes riikides, eh, kui ostad põllumajandusmaad ja see, selle sööti jätad, siis ei juhtu mitte midagi. muidugi ei saa me hakata võitlema kõikide aspektidega, mis üldse olemas on, aga ma usun siiski, et tingimused liikmesriikides peaksid olema võrdsed, eh, mingi ühine nimetaja peaks meil olema, aitäh. Tak, tak jeśli chodzi o drugi filar, to drugi filar w znacznej ilości idzie na modernizację rolnictwa mis puudutab seda teist sammast, siis tõepoolest suur osa sellest läheb äh, äh, poliitikate kaasajastamiseks ja tõesti läheb ka ühtekuuluvuspoliitikale ning see tähendab ÜPP-le loomulikult suurt kohutavat kaotust. ühtekuuluvuspoliitikast ei lähe ka piisavalt äh, maaelu arenguks, nii see on. aitäh! ma arvan, et eesistumised tulemuslikkus ei sõltu eesistujariigi suurusest, pigem tahtest ja ma olen kindel, et minister soovib Euroopat üles ehitada. Malta eesistumine oli väga edukas, kindlasti ka teie oma kujuneb selliseks, tahaksin mõne sõnaga kommenteerida ka Omnibussi. see on äärmiselt oluline, et Eesti eesistumine annaks tugeva tõuke selles vallas. oleme olnud meie komisjonis sel teemal väga ambitsioonikad ja oleme väga huvitatud sellest, et Omnibus liiguks edasi nõukogus saaks heakskiidu ja tahaksin küsida, kuidas teie kavatsete seda tõuget anda oma eesistumise ajal ja samuti, millised on õigusloomelised ettepanekud, mis puudutavad ÜPP reformi, millised on tulemas komisjonilt? ja kuidas suhtub sellesse Eesti eesistujana ja mida kavatseb? suur aitäh! kõnelejal puudub mikrofon. Uh, uh aitäh, härra minister! mina liituksin samuti nendega, kes on kiitnud teie sõnavõttu ja teie kava eesistumiseks mainisite konkreetsemalt ka innovatsiooni, näiteks äh, digitaliseerumisega seonduvaid äh, edusamme kontrollides ja sarnastes süsteemides, see on äärmiselt tervitatav, aga on veel üks äh, samm, pakun selle teile välja, võite seda kaaluda, nimelt Euroopa Parlamendis töötame me algatuse kallal, mis, mille, mis kannab nime Nutikad külad, see on laiaulatuslikum digitaliseerimise plaan maapiirkondade jaoks, mis keskendub maapiirkondade elanikele ja nemad moodustavad rohkem kui kolmandiku Euroopa Liidu elanikkonnast, ehk siis see teema on suur, tahaksin teie kommentaare ka selle kohta kuulda, aitäh. Pan poseł Flanagen härra Flanagan, palun. Sorry, I, I missed your introduction. suur tänu ja palun vabandust, et ma ei kuulnud äh, teie sissejuhatavat sõnavõttu, sest olin teisel kohtumisel, aga tahaksin rääkida Omnibussi määrusest. kasutada võimalust äh, selle raames midagi teha ka noortalunike heaks ning muuta praegune määrus paindlikumaks siis on nii, et äh, noortalunikud ikka hakkavad talunikuks, seda ei tehta neile võimalik, võimatuks. alati on olnud nii, et inimesed tahavad saada talunikuks, sest juba nende isad ja vanaisad olid seda, aga praegu võib tekkida olukord, kus neile öeldakse, et äh, te ei sobi selleks. seetõttu oleme Omnibussi määrusele esitanud vastava muudatusettepaneku ja tahaksime teie käest küsida, milline on teie plaan selleks, et hõlbustada noortalunike elu ja tööd kas me nüüd äh, räägime ähm, Natura kaks tuhat puhul ahela pikkusest või millestki muust, ma ei oska öelda, aga meil on rakendamisega raskusi meile ütlevad loomaarstid, et tehke nii, aga siis saadetakse koju äh, brošüür, äh, kus äh, tuleb välja, et tuleb käituda hoopis teisiti. ma ei oska öelda ja ausalt öelda tunnen teile kaasa, et te peate vastama kõikidele neile küsimustele, selleks kuluks teil ilmselt viis tundi, nii et õnn kaasa. härra Jaar, palun, ja suur aitäh ja kõigepealt ma tahaksin vabandada, sellepärast et ma pean kohe teise komisjoni koosolekule minema vabandust, ma käisin teises, teisel koosolekul ja ma ei saanud teie sissejuhatust kuulata ära, äh, aga mm, Omnibus menetlus on teie jaoks suureks proovikiviks, kõigepealt äh, esimene küsimus, äh, milline on teie positsioon, kas pigem on see lähem parlamendi või komisjoni positsioonile, teine küsimus, me parlamendina oleme otsustanud olulisi asju ja Äh, Omnibussi äh, kontekstis oleme ka teatud tähtaegu äh, pikendanud ja kaks tuhat kakskümmend on ette nähtud juba uus reform, mida teie nende tähtaega, tähtaegadega seoses arvate ja meil on siis Omnibussi menetlus äh, ja lisaks on ka mõtted sellega seoses, et vähendada bürokraatiat, palun ärge võtke neid mõtteid sealt välja, me tahame, et need aspektid sinna sisse jääksid, sest et see praegune kiirus, millega me tegutseme selles vallas parlamendis, on väga hea ja me tahame tõesti halduskoormust vähendada, aitäh! jaa, tõesti, tõsi see on ehm, eesmärgid omnibusi menetluses on vägagi ambitsioonikad võib tõesti öelda, et äh, teatud äh, reformidega tuleb äh, väga kiiresti tegeleda ja mm, see kindlasti ei saa olema lihtne ülesanne, mis nõukogu ees ootab. proua Mäkinnas, palun ja ma teen väga lühidalt, härra minister, tere tulemast teile ja ma soovin teile edu eesistumisperioodiks. eile ma olin Tallinnas, kohtusin teie peaministriga ja ma toetan vägagi Eesti kui eesistuja prioriteete ja ma tean, et äh, äh, Te rääkisite Äh, ka teemast, mis puudutab antimikroobikumi resistentsusest, see puudutab ka keskkonnakomisjoni siin parlamendis ja meie jaoks on see ka võtmetähtsusega teema. ma ei tea, mida me rohkemat saaksime siin ära teha, võib-olla saaksite meile täpsemaid äh, infokilde jagada, igatahes palju edu eesistumiseks. härra Agnew, palun Te olite siit puudu ja ma väga vabandan, et ma algusest peale siin ei olnud, äh, sest et ma pidin mujal olema, aga me kohtusime küll äh, täna hommikul juba härra ministriga, ma ei tea, kas keegi on juba rääkinud pestitsiidide küsimusest äh, täna. näib, et pestitsiidide küsimuses on lausa sõda puhkenud, mida juhivad rohelised lobistid, meil on sisesekretsiooni näärmete häirijad, nikotinoidid ja mitte ainult õitsetel taimedel, vaid äh, ka sellistel taimedel, mis äh, äh, tolmenduvad ise ja siis veel glüfosaat. kui rohelistel lobist partid võidavad kõik need võitlused, siis meie hakkame asju importima ja need tooted siis võidavad. milline on teie suhtumine kogu sellesse olukorda, aitäh? Tak, produkty będziemy importować, może nie, nii. vaatame, kuidas meil need lood importidega olema saavad. nüüd on aga teil võimalik vastata kõigele sellele, mida kolleegid küsisid, palun. aitäh, väga austatud parlamendiliikmed. mul on tõeliselt suur au siin väikse riigi ministrina olla teie ees ja teie küsimustele vastata. ega Eesti ei olegi nii väike kui ma vaatasin Malta poole, siis Eesti on Maltaga võrreldes päris suur riik. ja kui ma vaatan seda, mida suutis Malta teha, Malta suutis eh, koos parlamendi ja komisjoniga vastu võtta mahemääruse. seda ei ole suudetud eh, kolme aasta jooksul teha, nii et eh, väike riik suudab ka koos teie ühise tööga väga palju korda saata, nii et aitäh teile veel kord ja tänan teid väga paljude küsimuste eest, nagu üks äh, lugupeetud parlamendiliige juba ütles, et viis tundi läheb ilmselt aega. aga, aga kui te lubate, siis me grupeerime need teie poolt esitatud küsimused ja vastame äh, sellise grupi kaupa, et äh, ma loodan, et keegi ei solvu, et me isiklikult ei, kellelegi ei vasta, aga üldiselt me grupeerisime need enam esitatud küsimused ja ma püüan selliselt ka teile siis, lugupeetud parlamendiliikmed, vastata esimene kõige tähtsam ja oluline küsimus on kindlasti ÜPP ja ÜPP tulevik. ÜPP, ÜPP tuleviku arutelud on praegu alg-, algusjärgus ja soovime jätkata eelnevate eesistujate alustatut. samuti oleme huviga jälginud parlamendis peetud ulatuslikke arutelusid selle üle, missugune võiks olla ÜPP pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. ettepoole vaates loodan, et mõlemad meie institutsioonid saavad leppida kokku selles et põllumajanduspoliitika peab euroopa liidus jätkuvalt olema ühispoliitika ja et üpp peaks olema jätkuvalt juurdepääs piisavale finantstoetusele euroopa liidu tasandil ja see peaks säilitama oma praegusele turule orienteerituse kuid peaks olema samuti võimalikult hõlpsasti rakendatav ja suutma reageerida paremini kriisidele. loodame näha euroopa komisjoni poolset teatist üpp tuleviku kohta niipea kui võimalik ning oleme valmis aruteluga koheselt alustama. samuti me oleme seda meelt et digi ja e teenused maal peaksid olema paremad ja me omalt poolt aitame kõik selleks kaasa et see saaks olema sest ka e teenused ja digiteenused on väga olulised ka noortalunikele ja noorte meelitamisele maale ja et noored teaksid maal. siis ma räägin natuke riskijuhtimismeetmetest ÜPP eh, seisukohtadel. lähtuvalt viimastel aastatel aset leidnud põllumajanduskriisidest on vajadus parandada põllumajandustootjate võimekust ja valmisolekut erinevateks kriisideks oluline on ka ÜPP tulevikuaruteludel pöörata enam tähelepanu turvavõrgule ja kriisijuhtimismeetmetele et pakkuda tulevikus põllumajandussektorile senisest efektiivsemaid tööriistu kriisidega toimetulekuks. kavatseme eesistumise raames pühendada mitteametliku põllumajandus ja kalandusnõukogu kohtumise arutelud just riskijuhtimismeetmetele räägin natuke omnibussi määrusest. leian et üpp lihtsustamine ja kõikide osapoolte halduskoormuse vähendamine on üpp jätkuvalt üheks keskseks prioriteediks. kuigi lihtsustamise osas on ka praeguseks juba palju ära tehtud on jätkuvalt võimalusi poliitika lihtsustamiseks praegu on teema osas kõige mõjusamaks ja olulisemaks tähiseks omnibussi määrus. mitmes olulises küsimuses oleme palli osas ühel meelel euroopa parlamendiga kuigi on tõsi et parlament on nõukogust oma ettepanekutes poliitikaid muuta mõnevõrra kaugemale läinud. loodame kõigi osapoolte heale koostööle mitmete parlamendi ettepanekute osas nagu rohestamine riskijuhtimine ja tootjate konkurentsivõime pole meil veel selge mida nõukogu arvab kuid olen kindel et pärast planeeritud arutelusid saame septembri keskpaigas olla märksa konkreetsemad. tarneahela toimimine konkurentsipoliitika ja ebaausad kaubanduspraktikad põllumajandustootjate positsiooni tugevdamine toiduainete tarneahelas ja ebaausate kaubandustavadega võitlemine on olulised küsimused mis on pälvinud nõukogus regulaarselt tähelepanu. konkurentsipoliitikal on tarneahela toimimises ning põllumajandustootja positsiooni tugevdamisel oluline roll. selle rakendamine peab toimuma selges ja kõigile üheselt arusaadavas õiguskeskkonnas ning arenema koos põllumajandusturgudega. noortalunikud, noortalunike põllumajandustootjate osatähtsuse suurendamine põllumajandussektoris on üks suuremaid väljakutseid kogu Euroopa Liidus, et tagada maapiirkondade jätkusuutlik areng praegu ei ole põllumajanduslike majapidamiste juhtide vanuseline struktuur tasakaalus. ohumärgiks on üle 65 aastased juhtide kõrge osakaal ja see tendents on pigem kasvav. praegusest ÜPP-st rakendavate noortootjate toetusmeetmete osas on oluliseks sisendiks poliitika kitsaskohtadele osutamisel ja ka lahenduste pakkumisel juuni lõpus ilmunud euroopa kontrollikoja raport. olukorra ma räägin ka vabakaubanduslepingutest olukorras kus maailm meie ümber näib muutuvat üha protektsionistlikumaks on euroopa jaoks oluline näidata et rahvusvahelistest kaubandusreeglitest kinnipidamine on globaalse kaubanduse arengu tagatis. oluline on hoida avatud kaubanduspoliitika kurssi ent sõlmitavad vabakaubanduslepingud peavad seejuures olema tasakaalustatud ja arvestama euroopa liidu põllumajandussektori huvidega meie peamine sõnum ja nõudmine on et see et sanitaar ja fütosanitaarmeetmed pea- peavad olema rakendatud üksnes inimeste loomade ja taimede tervise eesmärgil on avatud meie tootjatele mitmeid uusi sihtturge nõnda nagu see on, on Euroopa poolt järgitav printsiip. ootame me sellest juhindumist ka oma kaubanduspartneritelt. küsi-, küsimus Jaapani vabakaubandusleppest. eesistujana tervitan liikmesriikide nimel Euroopa Komisjoni edusamme oluliste põllumajandustoodetele uusi turustusvõimalise A-leppe sõlmimisel. ootame mõistagi huviga lõplikku lepingu teksti ja loodetavasti saavad siin positiivse vastuse ka mitmed hetkel küsimusi põhjustavad teemad, nagu näiteks regulariseerimine SBS vallas, geotähiste kaitse ja muud detailid leppe täpse rakendamise kohta. Mercosur. Eesti eesistumise ajal jõutakse eeldavasti väga lähedale sellegi lepingu sõlmimisele. erinevalt Jaapanist on siin partneri näol tegu suure põllumajandustoote eksportijaga. umbe, umbes pool kogu Mercosuri ekspordist on põllumajandussaadused, mis paneb meid kaitsepositsiooni. seega võib põllumajanduslepingu sõlmimisel saada kaalukeeleks, kuid Euroopa poolne, kuid Euroopa Liidu poolt peame tagama, et meie eriti tundlikud sektorid oleks vastavalt koheldud. Venemaa embargost venemaa 2014. aasta embargo mõjutab siiani euroopa liidu kaubandust. mitmete mitmete liikmesriikide kaubandus pole tänaseni täielikult taastunud kuid 2016. aasta rekordkõrge euroopa liidu toidusektori eksport annab tunnistust et alternatiivsete turgude leidmiseks tehtud pingutused, kaubandusläbirääkimiste hoogustamine ja turubarjääride langetamise näol Euroopa Liidu tasemel on kandnud vilja. põllumajandustoodete turgu, turgude suurenenud volatiilsus ja pikalt väidanud kriisiolukord näitavad et turusituatsiooni on vajalik regulaarselt jälgida et vähendada kriisidega kaasnevat negatiivset mõju euroopa liidu põllumeestele. samas võib väita et praeguseks on küll üldine olukord põllumajandusturgudel paranenud ja hinnad on stabiliseerunud. mahepõllumajanduse vallas eh, ma kiidan seda koostöölepet, mis saavutati ja nõukogu esimesel minu poolt juhitaval istungjärgul me loodame selle teksti kinnitada ja loodame liikmesriikidele toetust triloogi tulemustele. põllumajandusmuldade jätkusuutlikkuse tagamine on Euroopa põllumajanduse jaoks võtmetähtsusega. põllumajandusmuldade kaitse tagab meile kvaliteetse toidu tootmise tõstatame muldade jätkusuutliku kasutamise konverentsi eelses põllumajanduse erikomitees ning konverentsi järgselt põllumajandus ja kalandusministrite nõukogus. mõistame et maa kontsentreerumine on mõneti mõneti euroopa liidu piirkonnas väga päevakajaline ning suure mõjuga teema. seetõttu peame teadvustama, et maa kontsentreerumisega võib kaasneda inimeste lahkumine maapiirkonnast ja takistada ka inimeste maale tagasi liikumist. kaovad töökohad, väheneb teenuste kättesaadavus ja tööhõive samas on oluline järgida ka euroopa liidu põhiõiguseid ja vaba turumajandust ning ettevõtlust mitte piirata. aga koos eh, meile sellele küsimusele ma loodan et leiame lahendusi mis meid kõiki osapooli rahuldab. loomataudid põhjustavad loomakasvatussektorile suurt sotsiaalset ja majanduslikku pinget. tegeleme nende küsimustega nõukogus tihti. komisjon ja liikmesriigid hindavad taudiolukordi regulaarselt koordineerivad strateegiaid ja tõhustavad vajadusel tõrjemeetmeid Eesti seakasvatussektoril on peale sigade Aafrika katku diagnoosimist olnud, on, on olnud väga rasked ajad. mõistame läbi isikliku kogemusi hästi neid probleeme, mis taudi levikuga kaasnevad. taudi, taudijuhtude arv on meil küll langustrendis, kuid arvestades varasemaid kogemusi ja teadmisi selle ohtliku tõrje, tõrjumisel, ohtliku taudi tõrjumisel ei saa me veel loobuda pingutustest taudi leviku kontrolli alla saamisel. linnugripi ohjamiseks võetavate meetmete mõju kanade vabapidamisele on kompleksne teema ja eesistujana oleme valmis vajadusel liikuma, liikmesriike aitama probleemide identiteedi, probleemide identifitseerimisel ja neile koos komisjoniga lahenduse otsimisel. sarnaselt Euroopa Parlamendile ja komisjonile peab ka nõukogu mikroobide antibiootikumi residentsust tõsiseks probleemiks. sellega võitlemisse peab olema kaasatud nii inimtervise loomatervise kui ka keskkonnaeksperdid. eesti tervitab komisjoni uut tegevuskava amr-iga võitlemiseks see dokument kujuneb suures osas euroopa liidu eelseisva eelseisvate aastate poliitikat selles vallas. veterinaarravimite eelnõu on keerukas ja väga tähtis mitte üksnes rahva tervise jaoks vaid ka euroopa liidu veterinaarravimite tootmise vaatenurgast samuti põllumajandus ja lemmikloomasektori jaoks. eesistujana loodame kõikide liikmesriikide koostööle ja toetusele mis võimaldaks võimaldaksid astuda samme kiiremaks läbirääkimiste lõpetamiseks nõukogu tasandil. ravimisööda faili aruteludega on nõukogu ette, ettevalmistavates organites jõutud üsna kaugele. arutelust ei saa siiski lõpetada enne, kui ei ole lõppenud arutelud veterinaarravimeid käsitleva ettepaneku üle, mis on ravimsööda ettepanekuga tihedalt seotud. nagu Euroopa Parlamentki, peame me neid kahte ettepanekut väga oluliseks ja me tahame olla kindlad et need sõnastatakse selgel ja sidusal viisil. anname endast eesistujana parima et jõuda eesti eesistumise lõpuks läbirääkimiste mandaadini. oluline on teadvustada et pestitsiidide säästva kasutamise tegevusraamistik kohustab liikmesriike kasutama riiklikke tegevuskavasid selleks et hõlbustada kõnealuse direktiivi rakendamist. tegevuskavade eesmärk on pestitsiidide kasutamisest inimeste tervisele ja keskkonnale kaasnevate riskide vähendamine. Need kavad hõlmavad ka alternatiivsete taimekaitselahenduste kasutamise edendamist. see on lühidalt kõik nendele vastuseks ja lõpu, lõpetuseks soovin teid tänada väga sisukate ning huvitavate küsimuste eest palun võtke täiendavate täpsustuste korral ühendust meie meeskonnaga kes kindlasti kõigile teie muredele rahuldavaid vastuseid leiavad. veel kord suur aitäh teile lugupeetud parlamendiliikmed ja mul oli väga suur au olla täna siin teie ees aitäh! suur aitäh! ka meie tahaksime omalt poolt teid kogu südamest tänada. tõesti eh, Te suutsite vastata eh, meie küsimustele võib-olla küll mitte just eh, kõige lühemalt, aga sellegipoolest teie vastus oli ääretult huvitav kui meil peaks olema veel küsimusi või kolleegidel peaks olema veel küsimusi, siis ma palun, et te esitaksite need eesistujale kirjalikult äh, ning äh, siis te saate kindlasti neile ka kaastöötajatelt vastused. ja eesistumisperiood on loomulikult keeruline aeg, kus on väga palju tööd vaja ära teha ja tegelikult äh, teie eesistumine on ka võrdlemisi lühike, sellepärast et siia langeb ka puhkusteperiood ja lisaks veel ka jõuluaeg. mis tähendab seda, et tegelikult väga palju tööaega meil ei olegi, aga sellele vaatamata soovin teile palju edu. soovin eh, ka kaunist puhkust eh, vaatamata äh, sellele suurele töökoormusele, mis teid ootab, võib-olla te ei leiagi väga aega puhkuseks. igal juhul suur-suur aitäh teile veel kord. me oleme väga rahul sellega, et meil oli täna võimalus teiega vestelda, suur aitäh! ning soovime teile palju edu eesistumisel. see, mida teie saavutada, aitab meid kõiki Euroopas edasi, aitäh! E, mamy ten program napięty, staje się na, już program napięty, bośmy nie skacali. No, ku... Nagu juba öeldud sai, siis meil on ajakavaga tegelikult kitsas käes. aga sellele vaatamata me siiani ei piiranud kolleegide kõneaega, aga nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, milleks on Euroopa Patendiamet. ma tervitan siin kogu südamest proua Heili Pihlajaamet kes on Euroopa Patendiameti direktor ja töötab Münchenis. kutse Äh, siia ettekannet tegema, äh, on äh, saanud alguse meie kolleegilt Hoidemaalt ning me tahaksime kuulda patentidest ja taimearetajate, sordiaretajate õigustest. tahaksin teile meelde tuletada seda, et põllumajanduskomisjon on seda teemat juba korduvalt arutanud ning ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembris parlament võttis vastu resolutsiooni sellel teemal. viimastel aastatel on ähm, võetud vastu veel otsuseid, äh, mis puudutab äh, patendi võtmist äh, bioloogilistele protsessidele. ja see on toonud kaasa arutelusid. see teema on vägagi vastuoluline ja seda ka meie endi keskis lisaks äh, komisjon on tulnud välja ka avaldusega asjaomase määrusega seoses, mis puudutab äh, biotehnoloogiliste leiutiste kaitset kõigepealt äh, annaksin ma sõna proua Pilla-Jamaale ning siis äh, pärast seda saavad sõna meie kolleegid. meil on väga hea meel, et te meie kutse vastu võtsite, see teema, nagu öeldud, on äh, keer-, keeruline ja vastuoluline ning palungi nüüd teil sõna võtta, teil on kümme kuni viisteist minutit, palun. Thank you. Thank you, Mr Chairman, Mr Siekierski um,.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 na Pana wypowiedź, pytania Pana posłów i przedstawiciela Komisji. Bardzo proszę. Panie pośle, po wojskowemu. Thank you very much, Chair. I'll try to be very quick. Um, uh, after the mandate uh, for the trialogue in relation to the uh, 18 budget, I'm happy to present you now the draft opinion on the draft budget nine, uh, 2018.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 concerning the size of characters, with a view of avoiding misleading consumers. This is applicable only to this case and oblige both Slovenian and Croatian authorities to act upon potential labelling violations. Thank you, Chairman. Proszę. Pani, mamy listę osób chcących zabrać głos. Myślę, że tak, no, Jedna minuta, półtorej. Pani poseł Petir jako pierwsza. Bardzo proszę. Hvala gospodine predsjedniče, zahvaljujem predstavniku komisije na njegovom uvodnom dijelu i želim naglasiti da se protivim bilo kakvom produženju roka kojim bi se dodatno odgodilo stupanje na snagu ovog delegiranog akta jer smatram da je komisija donijela jedinu moguću odluku utemeljenu na pravu Unije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 Tim više sama Slovenija na tom popisu koristi takva izuzeća za sorte koje se pojavljuju u Italiji, u Francuskoj, u Španjolskoj, u Portugalu, u Njemačkoj. Stoga neprihvatljivim ocjenjujem stav Slovenije koja Hrvatskoj ne želi omogućiti ono što je već tražila za sebe i što je njoj omogućeno.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 Svi dosadašnji argumenti slovenske strane nisu niti malo relevantni za stupanje na snagu delegiranog akta. Hrvatska je zadovoljila pravnu formu te sukladno propisima Europske unije zatražila izuzeće u pogledu korištenja naziva sorte, stoga ne postoje razlozi za odgodu stupanja na snagu akta kojim se omogućava označavanje naziva sorte vinove loze Teran na vinima sa oznakom izvornosti Hrvatska Istra. Hvala lijepo.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 Dziękuję pan poseł Jawkowicz. Istina je da se 800 godina proizvodi teran u Istri. Istina je da se za crveno vino, za naše ljude u Istri, teran je sinonim za crveno vino. 800 godina proizvodnje jednog vina koje je posjedu dokumentima Venecijanske republike ili Austro-Ugarske monarhije dovoljan su dokaz da je naša tradicija proizvodnje terana stoljetna. Mi ne želimo nikome ništa uzeti. Mi samo želimo zaštititi svoje. I ako ste za bioraznolikost, ako ste za poštivanje tradicija, ako ste za poštivanje lokalnih identiteta regionalnih identiteta u našim poljoprivrednim proizvodima u europi i ako ste za poštivanje svega onoga što su naše vrijednosti na našem kontinentu glasajte protiv. ako ste za sve to onda glasajte protiv produljenja roka jer taj rok od dva nova mjeseca neće donijeti nikakvo rješenje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 podržimo ovaj prijedlog komisije odnosno da ne podržimo produljenje roka jer će nam samo stvarati nove poteškoće nepotrebne jer rješenje naći nećemo. pozivam vas da glasate protiv ovog prijedloga. Bardzo dziękuję. Pan poseł Des.